Good evening, colleagues. Um, we begin. kallid kolleegid, hakkame pihta, päevakorra kinnitamine, juhataja teadaanded ja keeled, meil ei ole taani keelt ja tõlget enam malta keelde, horvaadi ning keeli keelde. ja juhataja teadaanded, niisiis delegeeritud ning implementeeritud aktid, parlament sai komisjoni ettepaneku projekti C kümme kakskümmend, ähm, mis puudutab äh, määrust äh, üks kuus kaheksa kolm murd üheksakümmend viis ja selle rakendusakti ähm, vastuvõtust teatati kõikidele meie komisjoni liikmetele äh, libekomitoloogia uudiskirja kaudu ja kui keegi soovib teha vastuväite siis äh, peab pöörduma meie sekretäriaadi poole enne kahekümne neljandat novembrit kaks tuhat seitseteist. hääletame täna proua Kalatsa-Pildi raportit kell äh, kakskümmend null null elektrooniliselt nagu tavaliselt, nii et palun võtke ikkagi oma elektroonilised hääletuskaardid kaasa. ja pange need valmis. kohal on ka härra Frank Engel, nii et läheme edasi päevakorra äh, punkti number kolm juurde, meie koosolek kestab tund aega, üheksateist kolmkümmend kuni kakskümmend kolmkümmend ja esimene sisuline päevakorrapunkt on siis aastaaruanne põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. ja üheksateistkümnendal oktoobril härra Engel, meie põhiõiguste olukorra raportöör, esitas oma raporti projekti esitati kokku viissada üheksakümmend kuus muudatusettepanekut ning äh, nüüd hakkamegi siis rääkima nendest muudatusettepanekutest ning neid läbi vaatama. palun, Frank. Thank you, Claude um.... suur tänu, Claude ütlesite õigusega, et ähm, on ainult viissada üheksakümmend kuus muudatusettepanekut, äh, ma olen natuke isegi rõõmus selle üle, sellepärast et ootasin lausa neljakohalist arvu, aga viissada üheksakümmend kuus on siiski ka piisavalt palju, et teha kõvasti tööd kompromissmuudatusettepanekute kallal alguses ma ütlesin, et kuna siin on mõningad tehnilised üksikasjad, mis on keerulised ning ka poliitiline sõnum on oluline, seetõttu tahtsin keskenduda kõigepealt õigusriigi põhimõttele, rändele ja äh, lõimimisele kui ühtsele teemale. ja paljud muudatusettepanekud puudutavad samuti neid kahte teemavaldkonda, mis on tegelikult väga hea ja äh, mis aitab meil äh, saavutada maksimaalse arvu kompromisse aga juba algusest peale oli selge isegi minule endale, et äh, kindlasti kerkib töös esile mureküsimusi, äh, eriti äh, nende kolleegide algatusel, kelle lähenemisviis on natuke teistsugune ning et needki teemad tuleb kuidagi sisse võtta. siin räägime siis vähemuste rühmadest nagu nii seksuaalse sättumuse kui ka klassikaliste äh, vähemuste küsimuses loomulikult, kuna tegemist on põhiõiguste raportiga, siis ma paljud nendest ette, ettepanekutest võetakse ka arvesse. samuti tuntakse tõsist muret laste pärast. ka seda loomulikult kavatsen arvesse võtta loomulikult tekib risk, et ähm, äh, tekst venib jällegi väga pikale, katsun seda vältida nii palju kui vähegi võimalik, samas võttes arvesse võimalikult palju esitatud ettepanekuid. ja näete, et variraportööride kohtumisel, mis toimub kolmapäeval, püüan ma mõningaid tekstiosasid siiski veel kärpida. sellepärast, et tegemist on tekstiga, mis sisuliselt suurt midagi juurde ei lisa, aga muudab teksti, muudavad teksti pikemaks. minu peamiseks mureküsimuseks ongi see, kuidas seda teksti lühikesena hoida. aga loomulikult kõik, mis, mida võimalik, seda võtan arvesse, sellepärast et tegemist ei ole ideoloogilise teemaga, kellegi äh, pärusmaaga. Äh, see on meie institutsiooni äh, raport, mille üle otsustasime, mille otsustasime koostada sellepärast, et kogu Euroopa Liidus on põhiõiguste olukord murettekitav, ei ole mitte ühtegi liikmesriiki, kes oleks kriitikast vaba ja kelle südametunnistus oleks päris puhas, nii et äh, me peame tegema kõik endast oleneva, et nendele muredele tähelepanu juhtima ka, juhtida ka pärast hääletust ja sellega ongi minu poolt kõik, aitäh! suur tänu, Frank! ja suur tänu kõigile teile, et tulite siia, ehk on esmaspäev, see on Strasbourgi nädal. sotsiaaldemokraatide variraportöör Cecil, palun. Grazie, eh, grazie, Claude suur tänu, Claude! tahaksin tänada Frank Engelit ettekande eest ja tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et olen väga paljus nõus aastaaruande raporti vaimu ja struktuuriga. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on struktuur parem, lihtsalt ei ole tegemist tõsiasjade kogumikuga, faktikogumikuga, see oli ka meie eesmärgiks. aga me ei tahtnud, et ähm, selle kokkuvõtlikkuse, kokkuvõtlik olemus, sisu ohtu seaks. esitati peaaegu kuussada muudatusettepanekut, loodetavasti õnnestub neid kuidagi integreerida niiviisi, et sisu muutub tugevamaks, vamaks, aga samas välditakse kordusi kuussada tegelikult on päris palju muudatusettepanekuid, ehkki raportöör arvas, et tõenäoliselt tuleb neid rohkem mõningad lisandused aga on väga olulised nendes muudatusettepanekutes, nagu näiteks äh, see, et me peaksime nendest peatükkidest kinni, mis meil on raporti projektis, ja et me peaksime oma põhiprioriteetidest kinni. kõigepealt õigusriigi põhimõte, raportööri lähenemisviis oli väga hea, aga, aga muudatusettepanekud äh, tõid sisse väga huvitavaid ettepanekuid seoses õigusriigi põhimõtte tugevdamisega Euroopa Liidus. Äh, viidatakse aluslepingu artiklile kaks kui õiguse, kui võimalusele kaitsta õigusriigi põhimõtet ning viidatakse ka artiklile seitse, mida võiks ka kasutada siis teine peamine teemavaldkond, ränne ning lõimimine. minu fraktsiooni arvates selles küsimuses raportis oli mitmeid puudujääke ning sõnastus ei olnud piisavalt selge. Euroopa Parlamendi varasemate resolutsiooni ettepanekutega vastu võetud seisukohti ei võetud piisavalt arvesse, keskenduti ainuüksi Aafrikale, ehkki õigusriigi põhimõttest räägime samas Euroopa Liidu kontekstis. Need muudatusettepanekud, mille mina olen esitanud, seavad õige tasakaalu paika ning kutsuvad liikmesriike üles oma kohustusi täitma viidatakse rakenduslikele puudujääkidele mõningate sätete osas samuti viidatakse sellele, et liikmesriikide vastuvõtupoliitika on puudulik. viidatakse nendele põhjustele, mistõttu inimesed oma koduriigist lahkuvad iga päev. ja lõpetuseks olen püüdnud tugevdada sõnastust sätetes, mis puudutavad võitlust igasuguse diskrimineerimise vastu. iseäranis juhtinud tähelepanu, oleme juhtinud tähelepanu naistele ja no- ja, ja alaealistele ning olen kutsunud üles ka ei, Euroopa Liidu põhiõiguste fondi loomisele. ma arvan, et meil on teatavaid võimalusi äh, muudatusettepanekute kaudu raportit täiendada, minu fraktsioon on igal juhul valmis kompromisside vallas koostööd tegema ning äh, niiviisi ühiselt seda raportit tugevdama. suur tänu, Cecil! Alde, Natalja Kriisbeck, palun! Natalii, sa esindad Le Michel'i, eks ole? suur tänu, Claude! täpsustan siin jah tõesti, et ma asendan Louis Michel'i, kes on meie fraktsiooni variraportööriks. ja katsun siis äh, tema tundeid äh, täpselt edasi anda ja tema seisukohti. kõigepealt soovib äh, Louis Michel tänada Frank Engelit suurepärase raporti eest ning rõhutab, et ta toetab täielikult valitud lähenemisviisi et raport ei ole ideoloogiline, vaid tegemist on pigem poliitilise raportiga, mis peaks olema sõnumiks, tugevaks sõnumiks rände, valitsemise teemadel. Need on väga õiged teemavalikud ja raskuskeskme valikud. mis puudutab õigusriigi põhimõtete valitsemist, siis ta arvab, et oleks kasulik, kui Euroopa Parlament Nad viiks läbi põhjaliku arutelu ning ta esitab omapoolse ettepaneku äh, ühise juhtimise äh, loogika kohta. tegemist on Euroopa Liiduga, äh, aga sageli arvatakse, et me, me oleme äh, klubi, kus äh, nagu mingi klubi, kus kõik liikmed ei lähtu samadest mängureeglitest mureküsimused, mureküsimuste osas Louis Michel soovib, et me mõtleksime veel rohkem äh, populismi ning äärmusluse tõusule, mis lähevad vastuollu Euroopa Liidu ülesehitustöö väärtustega ning mis on äh, selgeks ohuks eurooplaste põhiõigustele see teema on loomulikult seotud õigusliku põhimõtte ning juhtimise teemaga ning loomulikult tuleb sellele raportis, seetõttu meie variraportööri arvates erilist tähelepanu pöörata. Louis Michel juhib tähelepanu ka sellele, et ähm, kuna ta on korduvalt olnud seotud selle raporti koostamisega, kas olles ise raportöör või olles variraportöör, äh, siis palub ta toonitada et see ülesanne muutub tõesti ainult, ainult raskemaks, kuid ta usaldab täiel määral raportööri, kes kindlasti kannab hoolt selle eest, et mõistuse hääl jääb peale ning arutelud variraportööride vahel kujunevad konstruktiivselt ning tekst on lõpuks nii lühike kui ka lööv. suur tänu, Natalja Kriisbek. Laura Ferrara, palun, EFTD. Presidente suur tänu, esimees. ka mina tahaksin tänada raportööri raporti projekti eest, tegemist on suurepärase alusdokumendiga meie tööle. ka mina olen olnud äh, põhiõiguste olukorra aastaaruande raportöör kahe tuhande kolmeteistkümnendal, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ning ma tean, kui raske on sellist üldist teemavaldkonda ühte raportisse koondada. tegemist on äärmiselt tundlike küsimustega ju. ja Äh, raske oli jõudnud, jõuda kompromissidele ning äh, samas äh, struktuuriliselt selgeks jääda. olen nõus selle raporti struktuuriga, ülesehitusega ning peamiste tähelepanuvaldkondadega. oluline on see, et raport oleks kergesti loetav ning sõnum selge kahe tuhande kuueteistkümnes aasta oli väga oluline aasta seoses rändevoogude haldamisega ning sellele teemale tuleb õigusega põhjalikult tähelepanu pöörata ning tõstatada kõik küsimused, mis on sellega seotud. mõningad muudatusettepanekud meile esitasime just nimelt käsitlesidki seda, püüti rohkem tähelepanu pöörata rändevoogudele ja iseäranis tahaksime juhtida tähelepanu sellele, et Euroopa Liit peab pühendama rohkem ressursse äh, inimkullerluse vastasele võitlusele ning äh, Euroopa Liit peab pakkuma alternatiive ebaseaduslikule rändele. Nende ressurssidega tuleb võidelda rändevoogude algpõhjuste vastu. tahaksime ka, et Euroopa Parlament karmilt mõistaks hukka igasugused kokkulepped diktatoor, diktaatorlike režiimidega või mitte põhiõigusi austavate režiimidega äh, rändevoogude vähendamise eesmärgil. mis puudutab võitlust äh, korruptsiooni vastu, siis ka see on iseäranis oluline teema ning olen äärmiselt tänulik raportöörile, kes on selle dokumenti sisse võtnud tahaksin, et äh, selle teemaga põhjalikumalt tegeldakse. me teame, et korruptsioon on nuhtlus, mis jääb ohtu põhiõigus, põhiõigused, õigusriigi põhimõte ning kodanike võrdse kohtlemise põhimõte. ning asjaolu, et me näeme, et avalikke vahendeid ei kasutata eesmärgipäraselt, ning selle tulemuseks on inimõiguste nõrgenemine. kahe tuhande kolmeteistkümnenda, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta raportis rääkisime sellest ja oluline oleks see kaasata ka kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta raportisse. mulle meeldiks, kui komisjon võtaks arvesse Euroopa Parlamendi ähm, soovitusi koos äh, ametitega, põhiõiguste ametiga näiteks ning et lähenemisviis oleks pigem ennetav kui äh, ekspost lähenemisviis. ma tahaksin toetada täiel määral raportööri ning äh, ma olen, loodan, et me saame kompromisside vallas hästi kood, koostööd teha. Peter Niedermüller, please, Peter. Peter, palun. Thank you very much, just very. aitäh, ma teen väga lühidalt. kõigepealt ma tänan raportööri tema töö eest ma olen kindel, et tegemist on väga hea lähtealusega edasiseks debatiks. kõigepealt mulle meeldib see, et ta on raporti keskmesse seadnud õigusriigi küsimuse. tõepoolest, inimõigused ja põhiõigused ei ole õigusriigi põhimõtteta võimalikud, sellepärast et ainult õigusriik aitab neid äh, õigusi kaitsta. teisalt aga ütlen ka seda, et kui ma vaatan eelmisi raporteid, ja seda, mis on vahepeal põhiõiguste, inimõiguste ja õigusriigi põhimõttega Euroopas juhtunud, siis olukord on muutunud järjest halvemaks. vaatame näiteks, mis juhtus kahe päeva eest Varssavis. kuuskümmend tuhat meeleavaldajat tulid rahulikult meelt avaldama ja nende hulgas ei olnud mitte ainult äh, Poola meeleavaldajad, vaid ka äh, ungarlased ja see juhtus aastal kaks tuhat seitseteist. see tähendab seda, et äh, paremäärmuslased äh, tegutsevad ja seda äh, kõigis liikmesriikides me peame sellele mõtlema. kui miski põhiõigusi ja inimõigusi tõepoolest ohustab, siis seda just teeb paremäärmuslik liikumine ning seetõttu peame sellest ka selgelt rääkima. ma loodan, et meil õnnestub seda ka mainida, kas selles debatis või siis muudatusettepanekutes ja täpsemalt mainida seda, et kõige ohtlikumaks asjaks on praegu rahvusvaheline paremäärmuslik vägivald, selline on minu seisukoht, suur tänu. aitäh, Peeter, kas on veel sõnasoove? enne kui ma annan uuesti Frank Engelile sõna. kui ei, siis Frank, kas tahad vastata? jah, teen väga lühidalt. sest äh, nagu ma ütlesin, me kohtume ju nagunii kolmapäeval. ja me peame läbima äh, kindla formaadiga menetluse. ma arvan, et äh, praegu on, et kolmapäevaks esitatakse kindel hulk muudatusettepanekuid, ma ei tea täpselt, mida teevad variraportöörid, kuid ma saadan teile need tekstid laiali niipea kui vähegi võimalik kuna meil on praegu aega vähe ja äh, pärast seda, kui muudatusettepanekud tulevad, äh, ongi aega vaid äh, mõni päev, siis tuleb töötada kiiresti. ma tahaksin kolmapäevaks saavutada nii põhjaliku tulemuse kui vähegi võimalik. ja kordan veel kord et ma olen nõus vastu võtma kõiksuguseid soovitusi, mida on tehtud erinevates valdkondades ja muuhulgas ka selle, mida ütles siis Sill äh, sisserände teema kohta. aga ma pean sõnastama kõik need mõtted lühidalt ja konkreetselt, kindlasti ma leian selleks ka sobiva võimaluse. kindlasti me arvestame ka Louis Michel'i ettepanekuid mis puudutasid õigusriigi põhimõtet. ja kindlasti saan nõustuda ka Laura ja teiste kolleegide ettepanekutega, mis puudutasid korruptsiooni teemat. ma ei saanud äh, raportit pikemaks kirjutada, sest tähemärkide arv on piiratud, kuid päris kindlasti on äh, korruptsiooni teema väga oluline ja oluline on rääkida ka sellest, kui kahjulik on korruptsioon ühiskonnale, kui palju see meile kõigile maksma läheb ning äh, arvestan ka ülejäänud ettepanekuid ja pärast kolmapäeva on meil ilmselt võimalik selle teema juurde naasta, aitäh! aitäh, Frank! see ülesanne on igal aastal ühtemoodi raske, nii et suur tänu sulle ja ka variraportööridele kogu töö eest. ja ette, äh, see tähtaeg on siis üheteistkümnes detsember. hääletus äh, algab kell kaheksa ja võib-olla meil õnnestub siis enne kella kaheksat arutada veel ühte sisulist päevakorrapunkti, et meie kõigi elu oleks veidi lihtsam. me võiksime võtta punkti seitse. Tšiina, kas tahaksid praegu sõna võtta? kõik, kes tahavad sinu tarku sõnu kuulata, on ju praegu ka kohal, keegi ilmselt vastu ei ole, nii et võtame siis punkti seitse kus räägitakse sellest, kuidas ennetada finantssüsteemi kuritarvitamist ähm, rahapesu eesmärgil ja Judith räägib meile sellest, kuidas kulgevad kolmepoolsed läbirääkimised. ja ma jätan sissejuhatuse vahele ning annan kohe äh, sõna Judithile. jah, suur tänu, härra esimees ma saan tõesti rääkida sellest, kuidas läbirääkimised nõukogu ja komisjoniga kulgevad pean silmas rahapesu tõkestamise läbirääkimisi. meil peaks kolmepoolne kohtumine toimuma homme pärastlõunal algusega kell kuusteist null null, aga ma pean teile ütlema, et nõukogu on juba öelnud, et neil ei ole läbirääkimisteks mandaati loodeti, et tegemist on viimase kolmepoolse kohtumisega, pärast mida õnnestub ka kokkulepe sõlmida ning läbirääkimised on väldanud rohkem kui aasta kõigepealt äh, algasid need siis, kui äh, Malta, äh, Malta oli eesistuja, aga läbipaist-, läbipaistvuse ja usalduse küsimus Maltaga on muidugi keeruline, siis järgnes Eesti eesistumine, Eesti tegi kõik, mis suutis, kuid ütles siiski eelmisel nädalal, et nad ei saa jätkata ja homme me kokkuleppele ei jõua ning seda sellepärast, et neil ei ole lihtsalt mitte midagi, mille pinnalt neid läbirääkimisi pidada. kui vaatame Wikileaksi Panama doku-, Panama dokumentide ja Paradise Papersi või Paradise dokumentide skandaali, siis on ka selge, et liikmes-, liikmesriigid ei suudagi üksmeelele jõuda, nad ei ole võimelised tegema koos sellist tööd, et vastu võtta õigusloome, mis oleks läbipaistvam ja tõepoolest tõkestaks rahapesu, terrorismi rahastamist, maksude vältimist ja maksudest kõrvalehoidmist. siis on ka selge, miks avalikku sektorit ei usaldata võttes arvesse, kui palju on äh, paljastatud avalikult äh, neid isikuid, kes avalikus sektoris äh, töötavad, kuidas me siis saame neid rohkem usaldada? on ju niivõrd palju lünki, mis võimaldavad Euroopa Liidu välistel isikutel ja organisatsioonidel Euroopa Liidus karistamatult tegutseda ning Paradise Papersi skandaal ka näitab, mismoodi vara viiakse ühest Euroopa Liidu nurgast teise ning Euroopa Liidust välja kui me, kui me kolmandate riikide ettevõtjad rahule jätame, nende tegevust Euroopa Liidus ei reguleeri, siis tekivadki sellised probleemid. ma püüan teile selgitada, et me peame nüüd välja mõtlema, mida teha edasi. ma ei ole saanud läbi rääkida oma variraportööridega ega ka mitte kaasraportööriga. homme kell kolm toimub variraportööride koosolek ja siis me saame otsustada, mis saab edasi. aga praegu võin teile öelda, et meil on selline nõukogu, mis ei ole võimeline ennast kokku võtma ja meiega kokkulepet sõlmima. ja see tuleb praegusest poliitilisest kontekstist, mille põhjustab Paradise Papersi skandaal. aitäh, see oli tõesti väga selge. väga selge oli ka, mida sa arvad nõukogust ja sellest, millises suunas nõukogu praegu liigub. ehk siis eh, homme kell kolm toimub variraportööride koosolek, eh, kus saame, pärast mida saame rohkem eh, teada kas on mingeid küsimusi Judithile, kas keegi tahab midagi öelda? võttes arvesse, kui oluline on see küsimus. näib, et sõnasoove ei ole. see tähendab seda, et kella seitsmeni on jäänud veel seitse minutit ja me võime tänada Judithit ja võtta veel ühe päevakorrapunkti. me võime võtta ka minu oma. kuid minu variraportöörid ei ole kõik kohal sellisel juhul on meil võimalik veel võtta päevakorrapunkt number kuus. proua Feon. Okay no, no, I can, I can do mine quickly. sellisel juhul teen ma selle, võtame selle punkti, mis on äh, minu päevakorrapunkt. kui äh, kolleegid vastu ei ole, sest nii on meie kõigi elu lihtsam ja hiljem pärast hääletust on äh, vaja vähem töötada. ma ei usu, et, et punkt viis nii väga problemaatiline on, aga ikkagi küsin ma kolleegide nõusolekut, et see võtta. niisiis võtame päevakorrapunkti viis ning see puudutab kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise, seal elamise tingimuste, mm, tingimusi ehk siis sinise kaardi ettepanekut. teeme väga kiiresti. mina olen siin raportöör. Euroopa Parlament võttis vastu äh, seisukoha viieteistkümnendal juunil ja nõukogu kahekümne seitsmendal juunil seni on koostöö kulgenud äh, väga hästi, kuid on jäänud veel äh, kolm küsimust, mis on lahtised. ma tean, et sinine kaart ei ole väga huvitav teema, et kõik sellest äh, midagi teada ei tahagi, kuid siiski. kõigepealt on vaja harmoneerida Euroopa Liidu sisesed kavad. teiseks rakendusala laiendamine ehk siis, kes võib saada seda rahvusvahelist kaitset ja kolmandaks kutseoskuste tunnustamine. muidugi teeme me koostööd ka Tööhõivekomiteega. enne aasta lõppu on ette nähtud veel kaks kolmepoolset kohtumist ja Eesti eesistujariigina teeb pingutusi, et jõuda institutsioonide vahelise kokkuleppeni. ma tänan variraportööre, vähemalt üks neist on kohal, härra Engel, aga teisi ma ei näe kui keegi soovib sinise kaardi kolmepoolsete läbirääkimiste kohta midagi küsida, palun andke sellest märku. kui aga küsimusi ei ole, siis oleme me oma tööga edasi jõudnud. Cecil, kas soovid midagi küsida sinise kaardi kohta? jah, ma teen lühidalt. me oleme selle küsimusega töötanud juba kaua ja muidugi on siin oluliseks õigusaktiks Dublini määrus. ma tahaksin teada, kas nõukogu arutab seda paketti tervikuna, sest kõik selle paketi osad on olulised. ükski osa ei ole vähem tähtis kui teised osad. seepärast on oluline, et heaks kiidetaks kogu pakett ja ma tahaksin teada, mida arvab nõukogu. aitäh, Cecil mis puudutab äh, sinist kaarti, siis ähm, see puudutab ju äh, seaduslikku sisserännet. komisjon, nagu ka meie, on huvitatud sellest, et me saaksime uurida ka seaduslikke sisserändeteid. ja praegu me lihtsalt äh, arutame uuesti sinise kaardi ettepanekut, sest äh, enamik liikmesriike sinist kaarti ei kasuta. siin on võib-olla ainult paar liikmesriiki, kes seda teevad, ehk siis äh, me räägime sellest, kuidas parandada seaduslikku sisserännet, kuid sinise kaardiga on siiski probleeme. siin on üks meede, mida võib-olla märkasite, see puudutab erinevate kavade harmoneerimist ja ka rahvusvahelise kaitse saajate küsimus, need on küsimused, millest ma ka rääkisin, nendega, nendes veel ei ole kokkulepet. aga ma arvan, et on ka teisi seaduslikke sisserändemeetmeid, mis on veel arutamata, sest üldiselt on neid äh, ju üldse väga vähe ma tänan variraportööre töö eest, mida on äh, teinud nemad, et me saaksime kõiki neid meetmeid arutada kas on veel küsimusi sinise kaardi kohta, Birgit? Birgit, ei, ma sattusin veidi segadusse, sest ma käisin vahepeal väljas. ma tegelikult tahtsin rääkida punktist kuus, aga saan aru, et praegu me arutame punkti viis. tegelikult me arutame punkte segi läbi. päevakord on pisut muutunud ma vaatan praegu läbi neid päevakorrapunkte, mida pidime arutama hiljem, sest hääletuseni on veel aega. nüüd äh, muidugi kell on juba kaheksa. me võtsime punkti viis, aga punktini kuus ei ole me jõudnud, ehk siis äh, teeme nüüd ära hääletuse ja siis läheme edasi järgmiste punktidega. nüüd ma arvan, et me võimegi asuda hääletamise, hääletamise juurde, sest kõik on kohal. Thank <laughs> you. okay, colleagues, if everyone niisiis, kolleegid, kui kõik on valmis, siis asume hääletama. ja palun asuge oma kohtadele. ja elektrooniline hääletus. nii et kui ma näen, et kõik on kohale istunud, siis ma alustan. niisiis, me alustame, meil on ainult üks hääletus täna aga äh, see käsitleb kolmeteistkümnenda detsembri kaks tuhat üksteist aasta äh, direktiivi äh, rakendamist ja see käsitleb laste seksuaalse koridoritamise ärakasutamise ning lastepanuvastast võitlust. ja meie raportööriks on Anna-Maria Kuratsepilt. Anna-Maria, kas te soovite ka sõna võtta enne hääletust? aitäh, härra esimees, ma sooviksin tänada kõiki, kõiki poliitilisi fraktsioone, variraportööre, abilisi, sellepärast et me suutsime koostada teksti, mis saadab liikmesriikidele väga selge sõnumi, et nad peavad kiiremini, paremini, tõhusamalt äh, tegutsema äh, selleks, et kohaldada nulltolerantsi poliitikat laste seksuaalse kuritarvitamise ärakasutamise osas. suur tänu ja nüüd läheme hääletuse juurde ja me alustame kompromiss kolmest ja hääletus on alanud sulgen hääletuse. ja see on vastu võetud. kompromiss üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. kompromiss kaks, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. see on vastu võetud viiskümmend kaks saanud sõna olnud. sulgen hääletuse. tagasi lükatud. viiskümmend kolm hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. viiskümmend neli hääletus on alanud sulgen hääletuse. vastu võetud. viiskümmend üheksa, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. kuuskümmend, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend üks, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. kuuskümmend kaks, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. kompromiss neli, hääletus on alanud. sulgen hääletuse vastu võetud. kuuskümmend kaheksa, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. kuuskümmend üheksa, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. seitsekümmend, hääletus on alanud. sulgen hääletuse vastu võetud, seitsekümmend üks, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. tagasi lükatud, kompromiss viis, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud, seitsekümmend kolm, hääletus on alanud sulgen hääletuse. vastu võetud seitsekümmend neli, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud seitsekümmend viis, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud seitsekümmend seitse, hääletus on alanud sulgen hääletuse. vastu võetud, kompromiss kuus hääletus on alati. sulgen hääletuse. vastu võetud. kaheksakümmend üks, teine osa hääletus on alanud sulgen hääletuse. vastu võetud. kaheksakümmend kolm hääletus on alanud sulgen hääletuse. vastu võetud. kaheksakümmend neli, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. kaheksakümmend viis, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. kompromiss kaheksa, hääletus on alanud sulgen hääletuse vastu võetud. üheksakümmend kaks, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. üheksakümmend neli, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. üheksakümmend viis, hääletus on alanud. sulgen hääletuse vastu võetud, üheksakümmend kuus, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud, üheksakümmend seitse, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud, üheksakümmend kaheksa, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud kompromiss üheksa, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. kompromiss kümme, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. kompromiss üksteist, hääletus on alanud sulgen hääletuse. vastu võetud. sada kaksteist hääletus on alanud. ma arvan, et siit tuleb vist miinus. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kolmteist hääletus on alanud sulgen hääletuse vastu võetud, sada neliteist hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud, sada viisteist hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud, kompromiss kaksteist hääletus on alanud sulgen hääletuse. vastu võetud. sada kakskümmend kaks ja nelikümmend kaheksa, need on ühesugused hääled, see on alanud. sada kakskümmend kaks ja nelikümmend kaheksa koos, nad on ühesugused kas kõik on hääletanud, sulgen hääletuse ja see on vastu võetud. sada kakskümmend kolm häälest on olnud. sulgen hääletuse. vastu võetud. kompromiss kolmteist hääled on olnud. sulgen hääletuse. vastu võetud. sada kakskümmend kuus ja sada kakskümmend kaheksa, need on identsed. hääletame koos sulgen hääletuse. vastu võetud. sada kolmkümmend kolm hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. kompromiss neliteist. kompromiss neliteist hääletus on alanud sulgen hääletuse. vastu võetud. kompromiss viisteist, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. sada nelikümmend neli, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. sada nelikümmend viis hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud. sada nelikümmend kuus hääletus on alanud. vabandage, sada nelikümmend kuus langeb ära, vabandan, ütleb esimees. kompromiss kuusteist, kompromiss kuusteist ja hääletus on alanud. hääletus on suletud, see on vastu võetud sada viiskümmend viis, hääletus on alanud. sulgen hääletuse, vastu võetud, sada viiskümmend kuus, hääletus on alanud. sulgen hääletuse, vastu võetud, kompromiss seitseteist sulgen hääletuse vastu võetud. ja nüüd edasi pöördumised, siin on plokis hääletamine, see on siis üks kuni kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja nelikümmend viis poolt vastu võetud põhjenduspunktid, muudatusettepanek üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kümme. sulgen hääletuse. vastu võetud. kaksteist, hääletus on avatud. sulgen hääletuse. vastu võetud. kolmteist, hääletus on alanud. sulgen hääletuse vastu võetud, viisteist, hääletus on alanud. sulgen hääletuse, vastu võetud, kuusteist. ja see puudutab muudatusettepanek kuusteist. rahvaparteil on üks üle kas üks äh, Rahvapartei liige saaks palun oma kaardi võtta välja? et ma ei tea, miks see nüüd nii hilja välja tuli, aga ehk te saaksite natuke parandada. ahah, nüüd on kõik korras, sulgeme hääletuse ja muudatusettepanek kuusteist on vastu võetud, muudatusettepanek seitseteist. sulgen hääletuse. vastu võetud üheksateist. sulgen hääletuse. vastu võetud. kakskümmend kaks hääletus on alanud. sulgen hääletuse. tagasi lükatud. kakskümmend kolm hääletus on alanud sulgen hääletuse. vastu võetud. kakskümmend viis, hääletus on alanud kakskümmend viis. sulgen hääletuse. vastu võetud. kakskümmend kuus, hääletus on alanud sulgen hääletuse. tagasi lükatud kakskümmend seitse, hääletus on alanud. vabandage, kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa koos, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud, kakskümmend üheksa, hääletus on alanud. sulgen hääletuse vastu võetud, kolmkümmend, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. tagasi lükatud. kolmkümmend kaks hääletus on olnud. sulgen hääletuse. tagasi lükatud. kolmkümmend neli hääletus on alanud. sulgen hääletuse. tagasi lükatud. kolmkümmend viis hääletus on alanud sulgen hääletuse. tagasi lükatud. ja nüüd äh, lõpphääletus, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on suletud ja see on vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, üks vastu, üks erapooletu. õnnitlused proua Kuratsa-Pildile. niisiis, sellega on hääletamine lõppenud ja me läheme edasi päevakorraga. ja me läheme kohe päevakorrapunkti kuus juurde, nii et kolleegid, kui te lahkute saalist, siis palun tehke seda vaikselt aitäh, palun lahkuge saalist vaikselt ja nii, siis läheme kuuenda päevakorrapunkti juurde. Äh, proua Sibel, te tule, olete proua Fajoni asemel. niisiis, olete valmis? vabandage, kolleegid, äh, ma üritan lõpetada nii kiiresti kui võimalik, nii et äh, Birgit, sa esindad siis Tanja Fajoni suur tänu, ütleb proua Sippel ilma mikrofon, niisiis äh, ma olen, äh, Tanja Fajon täna kahjuks ei saa siin kohal olla, see käsitleb äh, siis kvalifitseerumismäärust. ja viieteistkümnendal juunil ähm, läbirääkimised alusid, viiendal juunil ka mandaat kinnitati ja nõukogu on ainult üldise osalise äh, Äh, seisukoha vastu võtnud üheksateistkümnendal juulil ning praegusel hetkel on oluline rõhutada seda, et nõukogu ei suutnud vastu võtta oma mandaadi kogu teksti osas seni ja tal on praegu piiratud lamba, mandaat ning mõningad sätted on veel lahtised, eriti need äh, sätted, mis puudutavad teisi õiguslikke ettepanekuid, mis on seotud varjupaiga paketiga ja selle osas nõukogul ei ole veel oma seisukohta, see puudutab näiteks Dublini määrust proua Fajon sooviks rõhutada seda, et see veel ei ole negatiivselt mõjutanud läbirääkimiste protsessi, aga lõpptulemus sõltub veel paljudest teguritest ja sellest, kas nõukogu saab täismandaadi vastu võetud või mitte. ja mis puudutab äh, seniseid läbirääkimisi, siis kaks poliitilist triloogi leidsid aset ja teataval määral edusamme on saavutatud võimaliku kompromissteksti osas ja siis ka tehnilisel tasemel on kohtumise aset leidnud, läbirääkimismeeskonnad on läbi arutanud esimesed üheksa artiklit ja see puudutab ka artiklit kaheksa, mis puudutab ähm, siis ähm, sisekaitset äh, ja see mm, on tekitanud kõige rohkem äh, tüliküsimusi mõlemale institutsioonile. ja kaks triloogi on veel aasta lõpuni ette nähtud ning juba praegu on näha, et tööga tuleb jätkata ka järgmise Bulgaaria eesistumise ajal. ja siinkohal ma äh, sooviksin äh, nõukogu üles kutsuda võimalikult kiiresti vastu võtma mandaat ka määruse ülejäänud osade äh, kohta ja samuti olla kompromissi aldis erinevate küsimuste osas, mis puudutavad parlamendi ja komisjoni nõukogu seisukohta ja mul on ka üks lühike isiklik seisukoht. minu meelest on see vastuvõetamatu erinevad teemad, mis on seotud varjupaigapaketiga, et komisjon ei ole neid käsitlenud sidusalt ja sellegipoolest parlament oli võimeline seisukohta koostama peale väga keerulisi läbirääkimisi ning äh, siin on praegu selline süüdistamise mäng, et äh, nõukogu ei äh, soovi teha täpselt sama ja nad ei suuda oma seisukohta koostada ning ma arvan, et meie koda peaks ka kaaluma seda, kuidas nõukogu survestada, et nad lõppude lõpuks ometigi oma mõtetega välja tuleksid. suur tänu, Birgit, kõigepealt suur tänu selle eest, et sa proua Fajoni esindasid ja et rääkisid meile ka sellest, milline on äh, läbirääkimiste seis ja siis rääkisid ka lõppmärkusena sellest, milline on sinu seisukoht äh, varjupaigapaketi osas. nii et äh, ma usun, et see on oluline kõikidele, kes nende raportitega seotud. lugupeetud kolleegid, suur tänu, et te ootasite, olite ka koosoleku lõpuni siin ja siis praegu me olemegi jõudnud koosoleku lõpuni nii et väga kaval oli see, et me kaks ähm, teemat juba varem ära käsitlesime, et ka muud küsimused, ülejärgmised äh, koosolekud kahekümnendal novembril, kahekümne esimesel novembril ja siia, siia hulka käib ka kohtumine koos EKONiga. ja kohtumine on läbi ja kena õhtut teile! ja aitäh, et osalesite täna õhtusel koosolekul!